päevakorrapunkti juurde Lõuna-Sudaan ja eriti laste, hiljutised laste röövimiste juhtumid ja annaksin kõigepealt sõna selle resolutsiooni autoritele. kõige esimesena Judith Sargentini, palun. suur tänu, härra juhataja Lõuna-Sudaanis valitsev konflikt ilmselt ei äh, vaja mitte mingisugust sissejuhatust, me oleme sellest mitu korda rääkinud. omavahel on siis äh, kokku läinud äh, presidendi ja endise asepresidendi pooldajad ja on laastamas riiki. alles hiljuti rööviti kaheksakümmend üheksa last ja võimalik, et veel sadu lapsi ühes Ülemniiluse osariigis asuvas ähm, Lõuna-Sudaani külas ja väga palju lapsi on värvatud äh, mõlema võitleva poole poolt äh, lapssõduriteks. kahe tuhande kuuendal aastal anti välja üks raamat, mis mulle meenutab äh, kõike seda, mis juhtub. seal kirjeldati täpselt samamoodi seda, kuidas üks äh, laps rööviti, äh, kes siis põgeneb äh, ja põgenes läbi Lõuna-Sudaani ja jõudis lõpuks põgenikelaagrisse. meie nõuame seda, et need inimesed, need lapsed antaks tagasi ja nad jõuaksid koju tagasi. härra Ježek, palun järgmisena. suur tänu, härra juhataja mul on väga hea meel, et me jõudsime kokkuleppele ühisresolutsiooni osas ja see näitab seda, et me saame aru selle Lõuna-Sudaani konflikti ulatusest. umbes üks koma neli miljonit inimest on sõjapõgenikud tänaseks, viissada tuhat inimest on põgenenud naaberriikidesse, kaks, kaksteist tuhat last on ähm, määratud teenima relvajõududesse, tuhanded äh, lapsed on tapetud, vägistatud, ümber asustatud või on orvaks jäänud. Äh, äh, sajad tuhanded inimesed on näljaohus Äh, jala toitumise all kannatamas ja mul on väga hea meel, et meie resolutsioon kutsub üles, et rahvusvaheline üldsus peaks kokku kutsuma uue doonorite konverentsi Lõuna-Sudaani jaoks siis, kui selleks vajalikud tingimused on täidetud. ma olen pidevas kontaktis olnud erinevate kohapeal töötavate organisatsioonidega ja kõik äh, on äh, meelehärmis, sest olukord on tõesti traagiline. kõik, mis oleks võinud Lõuna-Sudaani puhul valesti minna, ka valesti läks ja praegu sillutatakse teed tohutuks katastroofiks. ma toetan äh, seda mõtet, mis praegu jõudu kogub, et äh, rahvusvaheline kontaktgrupp grupp loodaks Lõuna-Sudaani jaoks selleks, et vaenupooled kokku tuua. see on äh, vajalik selleks, et äh, survet avaldada ja et äh, me ei laseks võimalusi käest. suur tänu, härra Ješek. järgmisena ma annan sõna proua Šitnanskale suur tänu, härra juhataja. igas sõjas, igas konfliktis on lapsed tavaliselt need, kes kõige esimesena kannatavad. nelisada tuhat äh, last äh, Lõuna-Sudaanis ei saa täna käia koolis ja tuhandeid nendest värvatakse sõduriteks. veebruari keskel rööviti kaheksakümmend üheksa last ja värvati nad siis sõduriteks. väga paljud lapsed on hukkunud äh, nendes sõjalaagrites äh, treeningutel äh, ja ülejäänud saadab terve elu see draama ja sellele õudusunenäole tuleb teha lõpp ja sellepärast ongi ÜRO sanktsioonid äh, minu meelest tervitatud äh, ja ma paluksin äh, neid kõigil toetada. suur tänu, järgmisena saab sõna kolleeg Corrao, palun. suur tänu, härra juhataja. ma arvan, et et äh, igasugused äh, lisakommentaarid selle ebainimlikkuse jubeduste kohta, mis täna Lõuna-Sudaanis toimub, on liiased. ei ole mingisugust mõtet äh, neid asju hakata uuesti üles ähm, reastama, kui ebainimlik on see, mida seal tehakse, lapssõdarid, sõdurid, tüdrukuid röövitakse, kasutatakse seksi orjadena, kaubeldakse seksiturul. Lõuna-Sudaan on maailma kõige värskem riik ja me peame kindlasti mõtlema sellele, et selle riigi loomise alatest äh,, algusest peale on seal äh, käinud äh, kodusõda ja tegelikult üldse tekibki küsimus, et kellel on siis huvid, äh, et sõda kogu aeg käiks. kes, kelle huvides on see, et need opositsiooni ja koalitsiooni jõud omavahel äh, kemplevad? suur tänu, järgmine kõneleja on jällegi üks autoritest, Jimenez Becerril Barrio, järgmisena palun. suur tänu, härra president inimõiguste olukord Lõuna-Sudaanis on üks hullemaid kogu maailmas. Eh, Vahe, rahul olnud väga vähe võimalusi pärast kahe tuhande üheteistkümnenda aasta iseseisvumist. kahe tuhande kolmeteistkümnendast aasta kestib, kest-, kestab kodusõna, sõda, millel on tohutult ohvreid, räägistatakse tüdrukuid, neist saavad seksuaalorjad kõige olulisem teema on lapssõdurid, arvud on hirmuäratavad, üle kaheteist tuhande lapse on sõtta veetud, teised on röövitud, ei saa aktsepteerida sellist julmust. tegevuskava, millega kaks, mille osas kaks osapoolt kokku leppisid, on ammu rikutud. sellega seoses tuleb laste, sõdurlaste värbamine lõpetada. mul on hea meel selle üle, et Euroopa Parlament on eh, eh, selleks osas täiesti ühel meelel, me ei saa sellise barbaarsuse juures vait olla, peame lõpu tegema sellele üliraskele inimõiguste rikkumisele. suur tänu, järgmisena saab sõna Lidia Senra Rodriguez üks minut. suur tänu. suur tänu ma tahaksin väljendada siin sügavat hukkamõistu sellele, et lapsi kasutatakse sõjas ja et kuritarvitakse naisi ja tütarlapsi kellelgi on tõesti äh, suur huvi selle sõja vastu, aga meie huvides on, et see sõda lõpeks. Äh, lääneriigid muidugi on huvitatud selle riigi Lõuna-Sudaani varudest, äh, vase ja naftavarudest, aga sellegipoolest ähm, me peame nõudma seda, et inimõigustest peetakse kinni, et lasteröövidele tehtaks lõpp see sõda peab lõppema. tagada tuleb see, et äh, täna sõduriteks värvatud lapsed saaksid oma lapsepõlve tagasi. me peame parandama nende inimeste elutingimusi, välja juurima vaesuse, nälja ja alatoitumise ning peame toetama ka maapiirkondades elavad inimesed, nendel oleks, nende neile vajalikud ressursid, et neil oleks maa, mida harida juurdepääs veele ja peame neid kuidagi aitama, aga ega me ei saa ette kirjutada midagi Lõuna-Sudaani valitsusele, see ei ole meie ülesanne. suur tänu, proua äh, Rodriguez, järgmisena äh, veel kord autor Joosep Weidenholzer. suur tänu, härra juhataja, mitte alles, mitte väga kaua aega tagasi rääkisime me Lõuna-Sudaanist siin kojas ja siis äh, kaebasime me selle üle, et äh, riigistruktuurid on lammutatud ja et äh, loodetavasti olukord paraneb, sellest me rääkisime eelmise aasta novembris alles, aga mitte midagi ei ole juhtunud, vastupidi, olukord on läinud hullemaks, sisepõgenik, sisepõgenike arv äh, järjest kasvab, viissada tuhat inimest ja peaaegu veerand äh, elanikkonnast kannatab nälja käes, riik on lõhestunud ja valitseb vägivald ja lapsi värvatakse sõduriteks. selle riigi tulevik äh, on tõesti praegu kaalul. me peame sellele protsessile tegema lõpu, ei, me ei peaks kõhklema ja põrkuma tagasi, mõelgem sellele, mis seal ikka tegelikult toimub. suur tänu, härra Vainholtsa. järgmisena saavad sõna siis ülejäänud kõnelejad, fraktsioonide esindajad kõigepealt. rahvapartei nimel saab sõna härra Stier. suur tänu, härra esimees. vähem kui kolm aastat tagasi võitle, võitis Suda-, Lõuna-Sudaan kätte iseseisvuse oma rahvale aga äh, nende aastate jooksul nüüd, mis on mööda läinud, on terve põlvkond kadunud, tuhanded inimesed äh, kes äh, olid küll ähm, varem riigist lahkunud, pöördusid tagasi, hakkasid seda riiki üles ehitama, aga äh, kahjuks on need inimesed, peaasjalikult poisid, siis äh, leidnud, et kodu, kuhu nad tagasi pöördunud, on uue sõja küüsis ju-, õudusunenäod, mida eh, see põlvkond, kes esialgu põgenes, kannatas, ainult kät-, jätkub ja levib uude põlvkonda. mõlemad osapooled kasutavad seda olukorda lihtsalt ära. lapsi eh, kuritarvitavad mõlemad osapooled. Eh, hiljutine suurem rööv tuletas meile seda kõike meelde ja ma nõuaksin, et ÜRO Äh, tingimustes peetaks kinni, kus on keelatud laste värvamine sõjaks. Anna Komes järgmisena palun sotsiaaldemokraatide nimel. röövimine ja laste värvamine, värbamine sõduriteks valitsuse ja opositsioonijõudude poolt äh, Lõuna-Sudaanis on äh, asi, millele tegelikult oleks aasta tagasi lõpu pidanud tegema tollal sõlmitud rahukokkulepe, mis aga läbi kukkus. aga selle konflikti seda konflikti on saatnud karistamatus kogu aeg ja rahvusvaheline üldsus peab midagi ette võtma. Igadi Ida-Aafrika Arenguühenduse poolt läbi räägitud rahukokkulepe on läbi kukkunud, vahendajad, kes seal täna tegutsevad, ei ole erapooletud, meil on vaja ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni rakendamist, seal nähakse ette sanktsioone nendele riigijuhtidele, kes rahu rikuvad Euroopa Liit äh, peaks kehtestama relvaembargo ja viima läbi juurdluse selle kohta, et kuhu on kadunud äh, selle riigi naftatulu Äh, sellega on ilmselt rahastatud seda sõda. Euroopa Liit peab nõudma, et Aafrika Liit ka oma seisukoha langetaks ja oma Lõuna-Sudaani juurdluskomisjoni aruande avalikustama. Lõuna-Sudaani rahva äh, massiline mõrv äh, peab lõppema, tuleb lõpp teha sellele sõjale ja sellele karistamatuse kultuurile. suur tänu, ALDE fraktsiooni nimel saab sõna Natalii Kriisbeck järgmisena, palun. suur tänu, härra juhataja, kallid kolleegid me näeme, et maailmas järjest rohkem ja rohkem eh, tõuseb esile sõjakoldeid, see koormab demokraatiaid ja järjest rohkem ja rohkem on inimesi, kes pöörduvad meie poole, põgenedes nendest sõjakolletest ja seega eh, ilmselt eh, ei üllata kedagi see, kui ma viitan siin ka Lõuna-Sudaanile, maailma kõige suurim äh, riik, kus vend on astunud venna vastu, kus äh, tuhandeid lapsi on tapetud, vägistatud, äh, väikesed tüdrukud on orjastatud, kaksteist tuhat last on röövitud selleks, et neist saaksid sõdurid, see on jube, see on õudus Äh, on ju selge, et me peame alla kirjutama resolutsioonidele, deklaratsioonidele, jah, aga midagi tuleb ka ette võtta. Äh, rahvusvaheline üldsus ei saa jääda inertseks selles, sellises konfliktis sellise jubeduse ees. me peame nõudma seda, et ähm, Äh, lõpetataks kohe selline vägivald, selline vägivald on häbiks rahvusvahelisele üldsusele ja tuleb tag-, avada kõik humanitaarkoridorid nii kiiresti kui võimalik. suur tänu, proua Kriisbeck, äh, järgmisena saab sõna Sean Kelly Rahvaparteist, palun, teil on poolteist minutit kõneaega. suur tänu, härra juhataja mul on hästi veel meeles, kuidas ma paar aastat tagasi siin saalis ka sõna võtsin, tollal me tähistasime seda, et Lõuna-Sudaanis sai iseseisev riik. ja tollal me tõesti äh, hoidsime lootust, et sellest riigist saab asja. täna me aga kahjuks seda tõde ei saa, on antud hoopis vähikäik. Äh, selles riigis, äh, seda riiki räsib kodusõda ja eriti traagiline on see, et kasutatakse poisse sõduritena lihtsalt äh, maja haaval, kooli haaval võetakse koolid läbi ja äh, püssib ära ähvardusel, äh, nõutakse, et need poisid astuksid sõtta ja vastastikku teineteist tapma hakkaksid. me ei saa sellega leppida, me ei saa seda sallida. Lõuna-Sudaan peab ära kasutama oma ressursse, eriti naftaressursse, oma rahva hüvanguks peab avama, taas avama koolid ja oma rahvast ava, harima. suur tänu, härra Kelly. Läheme nüüd edasi äh, avatud mikrofoni juurde. ja esimesena saab sõna härra Marias äh, ETR fraktsioonist. suur tänu, lugupeetud juhataja Lõuna-Sudaan on üks rikas piirkond, kus on väga suured äh, naftavarud ning äh, nende tootmisvõimekus äh, on suur, aga neil ei ole sõltumatus selles osas ning välisriigid on oma positsiooni seal kindlustanud ning praegusel hetkel on seal veel see kodusõda, kus on üks koma neli miljonit inimest riigisiseselt ümber asunud, viissada tuhat naaberriikidesse. me oleme kõigest sellest juba rääkinud erinevatel koosolekutel ja tundub, et tegemist on humanitaarkriisiga selles piirkonnas, kus enam kui neli miljonit inimest on ohus ja küsimus on äh, väga oluline äh, ka seoses lastega, keda on palgatud äh, relvajõududesse ja selleks on, selle nimel on vaja tegutseda, Euroopa Liit peab astuma sellise lähenemise vastu ja takistama sellise humanitaarkriisi eskaleerumist, aitäh! kas te olete valmis vastama proua Patili sinise kaardi küsimusele, palun? suur tänu, me oleme ka šokeeritud Lõuna-Sudaani olukorrast, eriti arvestades, et igapäevaselt äh, on seal röövimisi, lapsi värvatakse, võetakse ära peredelt, äh, nende vanemaid tapetakse, naisi vägistatakse ja need, kes jäävad olukorras ellu, kahjuks äh, toidupuuduse ja haiguste tõttu satuvad taas kord ohtu, seega ma tahaksin küsida eelkõnelejalt see ei olnud ju küsimus äh, eelkõnelejale. ja nüüd ma jõuan küsimuse juurde, ehk siis ma tahaksin teada, mida eelkõneleja arvab, kas piisab resolutsiooni vastuvõtmisest või peaks Euroopa Liit tegutsema? palun suur tänu, äh, Lõuna-Sudaani küsimus on väga tõsine, me oleme seda juba arutanud, see, mida me praegusel ajal teeme, on äh, tegutseda ja paika panna teatud äh, meetmed, mis on asjakohased. esiteks on vaja leida põhjus probleemile ähm, ja selle põhjuseks on Lõuna-Sudaani naftaväljad, kes sellest kodusõjast kasu saab kui me tuvastame, kes sellest kasu saavad, siis on meil võimalik võtta kasutusele meetmed selleks, et võidelda selle olukorraga ja kõikide olukorra erinevate aspektidega. suur tänu, üks minut, palun. suur tänu äh, tuhandete laste röömina täiesti vastuvõetamatu, ükskõik mis maailma paigas see aset võiks leida. Need tegevused vapustavad Lõuna-Sudaani piirkonda ja Euroopa peab leidma vahendeid, kuidas üle saada sellest väljakutsest ja ka teistest väljakutsetest, tehes seda koostöös rahvusvaheliste organisatsioonidega, sest sellised sündmused on muutunud üha äh, sagedamaseks lepinguid kasutatakse sõjaväeliste eesmärkidel, noori palgatakse relvajõududesse rahvusvaheliste äh, organisatsioonide andmetel enam kui nelisada tuhat last saab kannatada selle konflikti tõttu. ja viissada tuhat last ei saa enam koolis käia, rahvusvaheline üldsus peab mobiliseerima vahendid selleks, et pikaajaliselt integreerida lapsed, kes on kannatanud äh, sõjaliste konfliktide tõttu ja, ja koordineerima seda ÜRO-ga. aitäh! suur tänu! kui me räägime, rääkisime ÜRO Inimõiguste Nõukogu teemast, siis rääkisime inimõiguste rikkumisest, eriti mis puudutab laste õiguste rikkumist. Lõuna-Sudaanis ja see on see, millele ma ka varem viitasin, näeme me suurt näide, konkreetset näidet selles osas, kuidas äh, laste õigusi on võimalik äh, rikkuda kõikvõimalikel äh, viisidel kaksteist tuhat last on praeguseks hetkeks värvatud mõlema konflikti osapoole poolt ning loomulikult siin on väga palju ka peidetud huvisid seoses Lõuna-Sudaani ja see ja tema rikkustega. ma tean, millised on komisjoni suured jõupingutused ja ma kutsuksin teid üles see, need traagilised sündmused lõpetama, aitäh! suur tänu, härra Castaldo. suur tänu, lugupeetud juhataja. see ei ole esimene kord, kus me siin kojas arutame Lõuna-Sudaani keerulist olukorda. nii nagu teistegi riikide puhul on maavarad tihtipeale pigem needuseks kui õnnistuseks kümme tuhat last on äh, muudetud äh, sõjainstrumentideks naftaväljade huvide kaitsmisel, nõuame, et need lapsed saaksid koju pöörduda, me peame para-, äh, panustama taristu taastamisse, meil on vaja luua taas kooli, meil on vaja tõelist integratsiooni ja need, kes on süüdi, on vaja kohtu ette tuua. Need, kes spekuleerivad selles, kes saavad kasu sellest kriisist nafta tõttu, mis on verega segatud, nii nagu härra Marias ka juba viitas, peavad olema tuvastatud. ÜRO resolutsiooni põhjal peab need inimesed kohtusse kaebama ja meil on vaja konkreetset relvaembargot selle riigi osas, tegemist on maailma noorima riigiga ja me peame tagama tuleviku nende noorimatele elanikele. ja nüüd äh, volinik äh, komisjoni nimel, palun, härra Haan. palun jah, ma tean, et te teete, mis võimalik, aga siin on minu sõnavõtud erinevatel teemadel, mis ma kõik prügikasti viskan. ja ma eeldan, et te ka mulle järgmise küsimuses sõna ei anna ja järgmiseks on meil vaja eh, paika panna kollase kaardi küsimus selleks, et takistada neid, kes asjatuid eh, vale sinise kaardi küsimusi eh, esitavad ja ma ei tea, võib-olla annate mulle mingisuguse punase kaardi varsti eh, või olete juba andnud punase kaardi, kuna ma üldse sõna ei saa. jah, ma arvan, et tegemist on olulise teemaga, mis te ütlesite, jah, tõesti vahetevahel eh, juhtub nii, et kõik ei saa sõna, lugupeetud volinik, teil on sõna, palun suur tänu, juhataja, lugupeetud parlamendisaadikud, Lõuna-Sudaan on olnud äh, kodusõjas juba viisteist kuud, iga päev suureneb risk konflikti eskaleerumise osas, inimõiguste olukord ning inimeste pikk kannatus süveneb. ning hiljutine röövimine Paušiluki asulas on järjekordne näide selle kohta, kõrge esindaja ja välisteenistuse juht on äh, äh, kõik selle hukka mõistnud. laste õiguste rikkumise oh,, rikkumine sõjalise konflikti osas on hukkamõistetav, me teeme koostööd ÜRO eriesindajaga äh, laste, kes vastutab laste olukorrast sõjalise konflikti piirkondades. meie delegatsioon väljendab äh, pahameelt äh, ja nõuab laste vabastamist selleks, et nad saaksid turvalisse äh, paika tagasi pöörduda. humanitaarabi ja, ja tsiviilkaitse osakond ECO tegutseb selle nimel, et reintegreerida sõjaväest vabanenud lapsed vastutus kuritegude eest, mis konflikti käigus on äh, täide viidud, äh, on vajalikud selleks, et tagada jätkusuutlik äh, rahu. ÜRO on kutsunud, Euroopa Liit on üles kutsunud Ida-Aafrika Arenguühenduse komisjoni tegutsema selle nimel, et võtta vastutus ning uurida kuritegusid, mis on täide viidud Aafrika mandril me jääme ootama ametlikku tagasisidet, milliseid äh, soovitusi ollakse valmis tegema. me leiame, et äh, see katastroof inimvaldkonnas äh, Lõuna-Sudaanis on nende poliitiliste ja sõjaväejuhtide vastutusalas. Nemad võtsid kasutusele vägivalla arutelu tasemel, neil ei ole mingisugust katet selles osas. eelmisel nädal kaks põhiosalist kodusõjas taas kord keeldusid kompromisse äh, tegemas selleks, et saavutada kokkulepe, millega oleks võimalik äh, luua kõikehõlmav äh, konflikti lahendus. vastates siis igati esimees palus rahvusvahelisi partnereid teha koostööd selleks, et seda protsessi toetada ning luua vastuvõetav lahendus me oleme valmis äh, toetama neid nende katsumustes ja Euroopa Liit, äh, ÜRO eriesindaja erisaadik on äh, Igatit läbirääkimiste protsessis toetanud. ÜRO Julgeolekunõukogu on samuti ühehäälse resolutsiooni välja andnud selleks, et luua raamistik sanktsioonide osas nende vastu, kes rahuprotsessi takistavad ja nende osas, kes on sõjakuritegusid täide viinud Äh, äärmiselt oluline on suurendada survet kõigile osapooltele ja seda ilma igasuguste viisi, viivitusteta ning lõpetuseks tahaksin rõhutada järgmist. on äärmiselt oluline, et sõdivad pooled Lõuna-Sudaanis äh, heidavad oma huvid kõrvale ning äh, selle asemel saavutavad kompromissi kõigi Lõuna-Sudaani kodanike huvides. tegemist on ju maailma kõige noorema riigiga Euroopa Liit teeb oma poolt kõik selleks, et toetada kiiret poliitilist lahendust kriisile. me üritame saavutada püsivat rahu, aitäh, president! aitäh, aitäh härra volinikule. ma olen saanud seitse resolutsiooni eelnõu selle arutelu lõpetuseks. arutelu on nüüd lõppenud ja hääletus toimub peatselt.